rääkima kohe kahe tuhande seitsmeteistkümne, seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnitamisest, mis näitab, et Euroopa Liit peab muutuma tugevamaks ja nähtavaks tegijaks ülemaailmselt. meil on äh, vaja oma välis- ja julgeolekupoliitika võimekust ja meil on vaja läbi vaadata ka see, kuidas me oma praeguseid projekte ka partnerriikidega rahastame. sellepärast, et muidu on oht, et me oleme lihtsalt muutunud nii-öelda rahapuuks ja see mõjutab meie usaldusväärsust kui me just äh, seda poliitika fokusseerimist ei suurenda ja mina keskendusin siis ahveti kulutustele. tahaksin küsida, kuidas komisjon kavatseb toime tulla Euroopa Liidu vähese nähtavusega selles osas, et kes projekte rahastab, kas komisjon kavatseb põhjalikult läbi vaadata, kuidas tehakse koostööd partneritega, kas võetakse tulemustepõhine lähenemine ja tulles selle kirja juurde, mida sain kõrgelt esindajalt, kas te võiksite anda mulle uut infot selle kohta, milliseid meetmeid on rakendatud? aitäh, kõnelejad katkestasid kehtestatakse. milliseid meetmeid on võetud valimismonito-, seire missioonide osas ja nüüd saab sõna proua Leontini, härra Leontini, vabandust. tänan, juhataja. Euroopa Parlamendil on ähm, kinnitada eelarve kasutamise kinnitamine Eh, ning eh, demokraatlikult valitud institutsioon eh, viib läbi demokraatliku kontrolli, et olla kindel, et Euroopa ametid kasutavad õigesti ära Euroopa raha. kuid mis puudutab nüüd kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve kasutamise kinnitamist, näiteks mereturvalisuse amet, õhuturvalisuse ametid ning Euroopa ühise taeva Äh, äh, ametit, äh, siis nad põhiliselt on Euroopa Kontrollikoda öelnud, et need mõlemad ametid on kasutatud oma eelarvet legitiimselt ning seega võib kasut-, kasutamist kinnitada ning palume, et nad endiselt kasutaks eelarvet läbipaistvalt ja korrektselt. aitäh, järgmisena saab sõna proua Mihhailova. Благодаря ви, господин председател, господин комисар, господин председател на Сметната. Волиник juhataja, kontrollikoja president, et äh, nõukogu esindaja Regionaalarengu Komisjon äh, konstanteerib hea meelega, et veamäär äh, territoriaalse ühtsuse küsimustes on langenud nelja koma kaheksalt kolmele protsendile kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ning kõik vead, mis äh, on seotud äh, kulukõlbmatute äh, kuludega, on tunduvalt langenud. väga tihti on kasutusele võttu, võetud erinevaid meetmeid, et nende vigade tagajärgi leevendada ning võttes arvesse finantsraamistiku vahearuandeid, on erinevaid kasutuseli äh, Eh, võetud erinevaid meetmeid, on vaja neid rohkem vastutusele võtta, et eh, paindlikkust suurendada. järgmisena proua Petir. me, eh, meie poolt edastatud eelarve kasutuse kinnitamine on garantii kodanikele, et nende poolt raske ja vaevaga teenitud raha eh, kulutatakse läbipaistvalt ja kooskõlas Euroopa poliitikaga. tahaksin rõhutada siin seda, et eh, paremad eh, vigade tuvastamismeetmed on väga olulised. kontrollikoda peaks suutma aru saada, miks vead on tekkinud, sest keerulistes menetlustes, kus osalejaid on väga palju, võib äh, tekkida äh, eksitusi ja vigu, kuid rakenduses ei tohi lubada mitte mingisuguseid äh, eksitusi. ÜPP rahastab miljoneid põllumehi ning seega on väga oluline, et vead tuvastatakse õigeaegselt. järgmisena saab sõna härra Kadek. tänan, härra juhataja komis-, kalanduskomisjon kinnitas äh, eelarvekasutuse kinnitamise ning selleaastane äh, kontrolli äh, raport ei pööranud Mare peadirektoraadi tegevusele erilist tähelepanu, kuid sooviksime, et kalandusküsimuse veamäära esitatakse erinevalt tervishoiu ja põllumajandus küsimustest. see võimaldaks täpsemalt analüüsida finantsjuhtimist. kalanduskomisjon soovib meenutada ühtlasi, et, e, et e, e, kalanduseks mõeldud vahendite kasutamise määr on üsnagi murettekitav. järgmisena saab sõna härra Blanco Lopez. härra president kalanduskomisjon äh, leidis, et kalanduspeadirektorat teeb äh, oma tööd suurepäraselt. Nad juhivad kalavarude paremat äh, haldamisega, teeb suurepärast tööd. meie eesmärgiks on positiivselt mõjutada Euroopa kalandusarengut. tegemist on äärmiselt keerulise küsimusega, eriti praegu, eriti seoses Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumisega ning kalanduspoliitika muutustega Eh, erinevate tehniliste meetmetega või ka kliimamuutustega seotud muudatused nõuavad, et Euroopa eh, muudaks eh, kalanduspoliitika prioriteetseks poliitikat. väga palju on selliseid piirkondi nagu minu kodupiirkond Galiitsia, mis on üks suuremaid kalapüüdjaid Euroopas, mis vajavad tugevat toimivat kalanduspoliitikat, millel on piisavalt vahendeid, et selle, seda ei, sellega ei kaubeldaks muude küsimuste äh, Eh, pärast. Eh, meil on vaja eh, seega seda joont jätkata, sest see on õiglane ja hea. järgmisena saab sõna kolleeg Zdrojevski. w imieniu komisji kultury chciałem przedstawić dwie opinie. pierwsza opinia jest absolutoryjne. aitäh. ma tahaksin öelda paar asja. esimene neist puudutab eelarvet ja kui me räägime eelarvest, siis äh, tahaksin öelda, et Erasmus pluss äh, on äh, programm, mille eraldatavad vahendid on kasvanud ning see on positiivne. meil on juba kolmteist aastat Erasmuse projekt ning ligemale üheksa miljonit õpilast on sellest programmist osa võtnud ja teiseks äh, tahaksin rääkida, et äh, loov Euroopa mm, äh, meil on, me oleme siin piisavalt teinud, aga vahendeid ei kasutata piisavalt lihtsalt, lihtsalt kakskümmend kaks protsenti ja meile tundub, et seda programmi ei hinnata piisavalt. ja kui me räägime tõlkekeskusest, siis on asjad positiivsed. Dankeschön, liebe Kolleginnen und Kollegen aitäh, kallid kolleegid. meie ühe vastutava komisjonina tegime kodanike vabaduste komisjonis soovitusi nendele ametitele, mis puudutab meie valdkonna komisjoni tööd. me põhimõtteliselt äh, soovitame eelarve täitmisele kinnituse anda kõikide ametite puhul, kuid sellegipoolest ma tahaksin välja tuua selle, et on väga kahju, et ametitel osaliselt rahapuuduse pärast ei ole võimalik äh, EPSO leheküljel oma töölevõtukuulutusi avaldada tõlgituna ka teistesse keeltesse, näiteks EU-LISA ameti puhul, ka Põhiõiguste Ameti puhul, ka Sepoli ja ka EASO puhul on väga palju siin ka ähm, olnud probleeme äh, hangetega. EU-LISA ameti puhul üheksakümmend protsenti tööst äh, teevad ära väljastpoolt sisse ostetud ähm, teenusepakkujad, see on endaga kaasa toonud suure sõltuvuse nendest ja see võib endast kujutada ka äh, turvalisuse riski. peale selle Äh, eelarvekontrollide puhul tegelikult on väga raske öelda, äh, kui tõhusalt on seda tehtud. järgmisena üheks minutiks proua Björk. suur tänu teile. me eh, otsime igast eh, dokumendist eelkõige kvaliteeti, kuid eh, kuid äh, praegu ei piisa ilusatest sõnadest. meil on vaja võrdsuse nimel vahendeid, praegusel hetkel ei ole piisavalt vahendeid naisõiguste, õiguste garanteerimiseks. me ei saa piisavalt toetust ning äh, erinevate äh, fondide kasutus ei ole piisav ning äh, meie soovime keskenduda inim-, naiste inimõiguste kaitsele, äh, samuti võidelda naistevastase vägivalla vastu ning äh, kaitsta naiste õigust tervisele, seksuaaltervisele. me soovime, et naistel oleks suurem roll Euroopa eelarves Eh, nüüd annan sõna fraktsioonide esindajatele, kõigepealt saab sõna pooleteiseks minutiks proua Kressle. president, suur tänu eh, tervitan siin nõukogu esindajat eh, ja tänan, et ta tuli täna siia ja et ta ka oma arvamust avaldas. ma pakun välja, et me võiksime neid läbirääkimisi edasi pidada selleks, et me saaksime selle kurb loo eelarve täitmise kinnitamisega nõukogu puhul lõpetada. aitäh, et tulite siia, volinik, aitäh eh, toredate ilusate sõnade eest, ma tahan tänada ka teid ja teie meeskonda, me teame, et eelarve täitmise kinnitamist võetakse tõsiselt. suur tänu selle eest ja ma tahaksin paluda, et kõik need punktid, mida te siin välja kuulutasite, eriti just peadirektorite ametite väljakuulutamine eh, äh,, tõesti on väga tähtis, et me selles küsimuses leiaksime lahenduse veel selle ametiperioodi all. aitäh, et kommenteerisite ka huvide konflikti ja mis puudutab EMG-d ja pärast seda, mida siin juba öeldi, meid üllatab see või vähemalt mind šokeeris see, ma alles täna äh, nägin seda kohtuotsust. EMG oli organisatsioon, mille lõid äh, kunagised komisjoni ametnikud ja minu teada osaliselt siiamaani nad juhivad ka seda. kui sellest äh, kohtuotsusest ei ole võimalik välja lugeda seda, kuidas kohus näeb selle organisatsiooni staatust, siis minu arvates on tegemist õudse läbipaistvuse puudumisega ja ma tõesti ei saa aru, kuidas komisjon pärast seda, kui nad esimeses institutsioonis võitsid, nüüd teises institu-, teises instantsis niimoodi kaotasid. aitäh igal juhul ka Kontrollikojale ja täna ootame juba tulevast koostööd. Ah, järgmisena saab sõna härra Pahnjõ, kellel ei ole mikrofoni suur aitäh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal tehti suuri edusamme, eelkõige puudutab näiteks Euroopa Parlamendi tegevuse eh, nähtavamaks muutmine eh, internetis, samuti üldkulude parema kasutamise osas, külastajate eh, küsimuse ja kaugtöövõimaluse loomine Euroopa Parlamendi töötajatele ning samuti ka erinevate praktikantide ja Eh, kaastöötajate rolli eh, selgitamine. Eh, kuid praegusel hetkel ei saa lubada siiski seda, et Euroopa institutsioone juhitaks nagu erafirmasid, kuidas on võimalik, et, et Monsanto Bayer mõjutab Euroopa põllumajanduspeadirektoraadi tegevust, ma paluksin, esitasin muudatusettepaneku, et selliste, sellist, selline rahastamine tulevikus kaoks ära, loodetavasti seda muudatusettepanekut toetatakse tänasel hääletusel. teine äh, äh, küsimus, ma vabandan, ütleb juhataja härra Pahnu, äh, te juba, teil ja vabandust, ütleb, ta on suures avastuses, ütleb juhataja äh, selle vea pärast kuid äh, äh, äh, samas ei ole piisavalt tehtud selleks, et ahistamise vastu võidelda. esitasime selles osas proua Ayala Senderi ja teistega, see on kõik. taaskord vabandan. So uh, next uh, speaker uh, for. järgmisena saab sõna härra Tšarnetski. et see nimel ning tahaksin öelda, et seoses piirangutega, kuna hääletame kell viis ei äh, võta ma vastu ühtegi äh, sinise kaardi küsimust. Teil on sõna, härra Tšernetski. jah, lugupeetud president, äh, lugupeetud nõukogu esindaja, mul on déjà vu tunne igal aastal kui meil on eelarve täitmise kinnitamise menetlus, tuleme me kokku ja seisame silmitsi siin suurte probleemidega, räägime sellest, et meil on vaja nõukoguga teha koostööd, ikka ja jälle seesama lugu ning eh, mingit läbimurret ei ole. ja noh, nii see lihtsalt on. ma arvan, et selle taustaks on probleemiks Äh, need probleemid, millest siin räägiti seoses asüüli äh, ja varjupaiga tugiametiga, mina tegelesin äh, nii selle ametiga kui ka sisejulgeolekufondiga. ma arvan, et selles osas on nõukogus olukord selline, nagu ta on ja see peab muutuma pane předsedající dovolte mi krátkou reakci týkající se. volinik tahaksin öelda äh, paar sõna Euroopa Komisjoni eelarve kasutuse kohta. ma tahan tänada proua Senderi hea töö eest äh, ning selle eest, et ta rõhutab pidevalt seda, kui oluline osa on eelarve kasutamise kinnitamine meie kodanike jaoks. Äh, peame otsima vigu, unust-, vigu, eh, eksitusi, kuid tahame ühtlasi rõhutada, et kokkuvõttes veamäär on siiski kolm protsenti eelarve kasutusest ehk siis üheksakümmend seitse protsenti eelarve kasutusest eh, toimus korrektselt, õigeaegselt. Eh, see on oluline mitte ainult kodanike ja ettevõtte jaoks, see on huvi, oluline ka meie ühiste eesmärkide jaoks, see on seega eeskuju tulevikuks ning peame seda ka kodanikele näitama kui Euroopa Liidu edulugu juba kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve kinnit-, kasutuse kinnitamine, see puhul ütlesin, et tegemist on olulise ähm, äh, osaga kodanike raha kasutamise elutsüklist ning sellega seoses mulle meeldib, et ka raportites rõhutatakse tõhusust ning äh, äh, vigade ennetamist, tahaksin kes-, et keskendutakse rohkem Eh, konkreetsetele faktidele, et ei eh, viidataks tulevastele eh, küsimustele, millel ei ole kohta meie aruteludel. järgmisena saab sõna roheliste nimel proua Stas. härra Stas. aitäh, president, kallid kolleegid, volinik. kes tahab usaldusväärne olla selles, kui me räägime maksumaksja rahast, ütleb, et peame olema ausad ja läbipaistvad ja peame olema valmis ka oma koduukse ees korda maja lööma, just sellepärast me tõesti soovime rohelistena, et siin just põletavaid küsimusi arutataks. kõigepealt härra Selmajärvi ametisse nimetamine komisjoni peasekretäriks. Euroopa Komisjon rääkis äh, siin sellest, et tegemist on suure saladusega ja ka ombudsman ütles septembrikuus, et selle ameti nimetamise puhul seaduse piire liigutati, nii et selle kõike tuleb uurida. ja just sellepärast me peame nõudma, et äh, te toetaks vastavaid äh, ettepanekuid ka raport, raportis. peale selle tuleb välja tuua ka see, et Selmaier oli kohal ka siis, kui vastuseid äh, meie küsimustele koostati, ta on tõesti nagu kits kärnerina ja nüüd siis eh, Babiši, Tšehhi peaministri ja Agefori konsortsiumi probleem. nii palju Euroopa toetusraha on läinud kaduma. härra Oettinger, mul on teile kolm küsimust ja ma tõesti nüüd loodan, et te kuulate mind. esiteks, eh, mis on erinevate uuringute, auditite tulemus? Eh, teiseks, millal tuleb lõplik raport ja kolmandaks, kas ka Euroopa Komisjon enne Euroopa Parlamendi valimisi kavatseb mingi avalduse selle kohta teha? ja lõpetuseks, kallid kolleegid, koduukse ees korda loomine tähendab ka seda, et me peame ka oma üldkulude hüvitisi üle vaatama. me peame parlamendi juhatust nõudma, et täiskogul vastu võetud juhistest peetakse kinni ja et need viidakse sisse ja et teatud Äh, rahasid ei pea tagasi maksma, et kõiki tõendeid säilitatakse ja kõik peavad ka täpselt andma aru selle kohta, milliseid kulutusi nad aasta jooksul teevad, ainult niimoodi saame me tagasi võita kodanike usalduse. aitäh ja nüüd kuue fraktsiooni nimel pooleteiseks minutiks äh, Tõnis De Jong, palun aitäh, president. minu märkused puudutavad parlamendi eelarve täitmise kinnitamist. jällegi me tegime siin ettepanekuid selleks, et parandada parlamendi töötajate olukorda tegemist on inimestega, kes töötavad parlamentaariumis ja Euroopa ajaloomajas. informaatorid on mulle öelnud, et seal valitsevad keskaegsed tingimused, inimesi alandatakse, lõunapausid on liiga lühikesed, inimesed ei või omavahel rääkida ja nii edasi. ja seda kõike tehakse näljapajuki eest, makstakse absoluutset miinimumpalka, mida Belgias lubatakse maksta. ja küsisin parlamendis peasekretärilt infot selle kohta oleme nüüd siin uue taotluse info kohta teinud, kuid me ei ole saanud mitte mingit konkreetset informatsiooni. miks ja kes on siis see uus ähm, teenistus, mis võtab neid inimesi tööle, millised on tingimused nende inimeste töölevõtmiseks? Äh, olen kuulnud, et siiamaani pole mitte midagi muutunud parlament ei saa endale sellist suhtumist lubada, peasekretär ja parlamendi juhatus peavad sekkuma. ja üldkuluhüvitiste puhul olen täiesti nõus sellega, mida ütles just älla, äsja kolleeg Staes. siin on tõesti väga täp-, tähtis see, et me ütleksime täpselt, kui palju me kulutasime mille eest ja me peame andma kodanikele võimaluse siis äh, õigust mõista selle üle, kas meie kulutused olid äh, tehtud korrektselt või mitte väga tähtis on, et parlamendi juhatus veel meie soovitused vastu võtab enne ametiperioodi lõppu ja kiiresti ka rakendama hakkaks. aitäh ja nüüd kaks ja pool minutit EFT. aitäh, härra Puulok. aitäh, president. tahaksin nendele, kes tegelikus maailmas elavad, meenutada, et me räägime siin eelarve täitmise kinnitamisele heakskiitmisest, kus saadikud vaatavad erinevate Euroopa Liidu institutsioonide ja asutuste eelarveid ja kiidavad selle poliitiliselt heaks. iseenesest ei ole tegemist halva asjaga, sest et see on ainult üks äh, võimalikest viisidest seda kulisside taga tegutsevate institutsiooni äh, vastutavaks pidada ja talt aru pärida aga üks suur probleem siin seotub Euroopa Liidu asüüli ja varjupaiga tugiavemega. kontrollikoda leidis, et nende äh, vahendeid ei olnud korralikult kasutanud ja me teame, et kõrged ametnikud on äh, äh, ametist kõrvaldatud, neid on asendatud inimestega, kes on vahendeid omastanud ja nõnda edasi kui me vaatame Euroopa Parlamendi eelarvet aastal kaks tuhat kakskümmend, siis äh, ligemale kaks miljardit eurot vahendeid suurenevad. eelarvekomisjonis eile õhtul kiideti heaks üle kolme miljoni äh, viiekümne ühele lepingulisele agendile äh, kes tegelevad digitaalse sidega liikmesriikides selleks, et luua nõndanimetatud Euroopa ülest kogukonda enne Euroopa Parlamendi valimisi Eh, selline riigi poolt eh, sponsoreeritud propagandamasin on see, millele ma olen vastu ja olen jätkuvalt vastu selleks, et kaitsta maksumaksjate eh, raha, kui Theresa May peab vastu ja jätkab Brexiti kursil, siis ta ütleb, et ta täidab kõik rahalised kohustused Euroopa Liidu ees, vaatamata sellele, et need ei ole juriidiliselt siduvad kohustused kui äh, taganemislepe aga läbi läheb, siis äh, Briti maksumaksjad ilmselt saavad kolmkümmend üks miljardit ja seetõttu mina hääletasin äh, nende Euroopa Liidu agentuuride eelarvete täitmise kinnitamise vastu. kõik need poliitikad, mida liik-, liidu institutsioonid juhivad, peaksid olema demokraatlikult valitud liikmesriikide valitsuste käes. E uh, järgmisena saab sõna härra Tšukk üks kõik milline terve mõistusega inimene, kes on hea pereisa või pereema, vaataks selle eelarve eh, eh, kinnitust ja leiab, et seal on tohutult palju, palju, palju, palju, palju, palju raiskamist. ei ole piisav üks täiskogu, et sellest rääkida. tõstan e-, esile vaid mõningaid lootuses, et Eh, natukenegi tervet aru jõuab inimeseni, kes eh, seda eh, asja ajab. Strasbourg on näiteks nelikümmend kaheksa päevas ähm, Äh, aastas, kolmsada kakskümmend päeva aastas on see tühi, ehk see läheb maksma sada kaheksakümmend miljonit aastas, peame tassima terve parlamendi Strasbourgi ja Brüsseli vahel, tekitades miljardeid CO2 heiteid, miljardeid tonne CO2 heiteid ja räägime sealjuures, et soovime vähendada CO2 heiteid neljakümne protsendi võrra, kuidas me seda teeme? üheksa miljonit kulutasime Euroopa ajaloomaja Äh, peale ehk äh, ja seda küsi-, külastavad sajad inimesed ainult aastas ning kas keegi äh, näiteks mõtleb selle peale, et on meil viiesajasada miljonit kujutatud administratiivsetele küsimustele, seda näeb ette uus eelarve ja mõelge äh, selle peale, kuidas kolmkümmend kolm miljonit kulutatakse valimiskampaaniale, üritades peita äh, äh, mõttetut raiskamist selles kojas äh, ning praegu reageerivad Euroopa rahvad ning ma kutsun teid kõigi, et te Eh, keeraks selja prellele parlamendile ning eh, vabandust, eh, ütleb juhataja, järgmine kõneleja saab nüüd sõna. lugupeetud president, lugupeetud volinik, kes praegu mind ei kuula lugupeetud Kontrollikoja president, ma olen väga rõõmus, et ma saan toetada eelarve täitmise kinnitamise heakskiidu andmist kõigile ühisettevõtetele. ma leian, et need raportid on tasakaalus koostöö ühisettevõtete vahel teadus- ja arendustegevus vallas on väga oluline selleks, et arendada meie oskusteadmisi, meie eh, innovatsiooni, meie tehnoloogiat. Euroopa Liidu tasandi strateegia annab mm, palju selgema mandaadi liikmesriikidele selleks, et tugevdada eh, koostööd eh, ettevõtete vahel, Euroopa Liidu tasandil. aga härra volinik, kes ikka mind ei kuula veel, tahaksin teilt küsida ühe olulise küsimuse ja see puudutab huvide konflikti meil on väga oluline direktiiv, mis oleks pidanud selle probleemi lahendama. härra Staas esitas teile kolm väga olulist küsimust, mina esitan ainult ühe küsimuse, härra volinik. kui te nüüd juba kuulate mind, siis kas te kavatsete äh, mõnede tipp-poliitikute huvide konflikti probleemiga ka tegeleda ja kas te vastaksite meile, miks mõned küsimused peaministritele on endiselt ülimalt salajased, härra Porsche? aitäh, äh, tere õhtust kõigile, äh, volinik Äh, kontrollikoja president, äh, kõigepealt äh, tahaksin tänada proua Labajovat, meie raportööri, väga hea koostöö eest. neljandat korda järjest olin mina variraportööriks ühisettevõtete küsimuses ja ma tahaksin öelda, et samm-sammult on nii projekti juhtimise vallas kui ka sisemise struktuuri ja auditeerimissüsteemi varas asjad paremaks läinud, aga sellele vaatamata on ka ohte ühisettevõtted ei ole veel äh, üle saanud Horisont kahekümne programmide esialgse viibimisega ja äh, minu arvates on endiselt olulisem ikkagi kvaliteet kui kvantiteet ja Euroopa Liidu eelarve huvides on, et me investeerime korralikult ja äh, kindlasti on nendel ühisettevõtetel suur lisandväärtus ja mul on väga hea meel, et me saame kõigi nende eelarve täitmise kinnitada. proua Makovei domnule președinte conflictul de interese este elefantul din cameră dar. huvide konflikt eh, eh, on tõsine küsimus kuid eh, kontrollikoda pole selle koha pealt kirjutanud ainsatki raportit juba viimased seitse aastat ja ka siis seda ei avalikustatud tegemist on ametitega mis teevad koostööd tööstusega ning selles osas ei ole juba aastaid raportit kirjutatud, koostatud. väga oluline on, et iga kord, kui uus toode, arstim, lennukid, helikopterid, seemned ehm, jõuavad turule, ehm, neid peavad kõigepealt kinnitama Euroopa ametid ning eh, kui need ametid teevad koostööd tööstusega, siis pole kat-, katsefaasid usaldusväärsed. meil on vaja sõltumatuid, eh, sõltumatuid eh, kontrolle. hiljuti üks Euroopa ametid äh, tegid avaldusi huvide konflikti puudumise kohta ja mina äh, äh, kui mina, kuidas saab ekspert ise öelda, et huvide konflikti pole, seda peavad tegema teised. palun pida, palun pidage oma kõne eest kinni, ütleb juhataja, järgmisena saab sõna härra Ali suur aitäh teile, juhataja härra Leene, tahaksin tänada raportööre eh, tehtud töö eest, tahaks ning eh, need on institutsioonid, kelle tegevus mõjutab otseselt Euroopa kodanikke ning eh, nende arusaamist meie seadustegevuse, seadusloome tegevuse kohta Euroopa Liidus. praegusel hetkel <clears throat> makse assigneeringutele läinud äh, väga suur hulk äh, raha ning äh, praktiliselt kõigi ametite tegevust on kinnitatud. samas selgitatakse, et harmoneerimistegevus ei ole endiselt piisav, meil on vaja tõhustatud koostööd, et nähtavust suurendada samuti oli võimalik, äh, oli võimalik näidata tõhususe paranemist. me, me näeme, et Euroopa institutsioone vaadatakse avalikkuse poolt seega parema pilguga. üheksakümmend üheksa protsenti eelarvest äh, kasutati ära kõigest, kõigest üks protsent oli vaja tühistada, see näitab, et finantsvahendeid kasutatakse hästi, eesmärgid äh, sa-, sarnanevad äh, parlamendi poolt ette seatud eesmärkidega ning mõned parlamendi poolt tehtud märkused äh, aitasid äh, tõhustada eelarve kasutamist, kõneleja katkestatakse. härra Tarand, palun üks minut. Uh, aitäh, ma räägin ainult parlamendist endast. me kõik teame et äh, millised on need kriitilised äh, äh, seisukohad, näiteks aasta kaks tuhat seitseteist eelarve, mis autojuhi teenused maja sisse tõi, me ei mäleta võib-olla, kui kriitilised olid avalikkuses debatid, kui terav oli debatt siin, aga see süsteem ju töötab, autod on keskkonnasõbralikud, juhid on äh, Äh, professionaalselt. meil on kahe istme probleem, kui autod tühjalt sõidavad äh, Strasbourgi äh, ma, ja ma saan sellest aru, aga härra Hofstad belglasena võib ju siin teed näidata ja õpetada kõikidele ALDE liikmetele transporti kasutama. lõpetuseks on olnud privileeg töötada eelarve kontrolli komisjonis ja äh, Platonovit tsiteerides äh,, kui raha on kulutatud Platonovi kuber, kubermanguks, siis on see ilmselgelt hästi kulutatud, aitäh härra Flanagan, palun äh, ma näen, et eelarve kontrolli komisjonil on ülesandeks töötada viimase vahikoerana eelarvet valvates, äh, kontrollides ja jälgides kulutusi. see äh, siin on selle töö iga-aastane kokkuvõte ja mul on hea meel, et kuigi ma nagu tavapäraselt hääletan eelarvele täitmisele kinnituse andmise vastu aastal kaks tuhat seitseteist, siis ma olen selle raporti poolt, sest et see on kõikide fraktsioonide koostöö siin komisjonis, eriti just proua Ayala Senderi ja tema personalitöö, kes esitasid esialgse eelnõu ja oli õiglane äh, lähenemises nii muudatusettepanekutele kui kompromissmuudatusettepanekutele, aga asjad ei ole kõik äh, säravad ja ilusad. kontrollikoda neil on samuti midagi öelda liikmesriikidele ja inimestele, tagada, et nende järelevalvekomisjoni üle on läbipaistev, aus ja põhjalik aastal kaks tuhat seitseteist ja seda ei olnud. see oli sõel suurte aukudega ja korrektsiooniarvud on kõrvale jäetud üheksakümne sekundiga, ma ei saa minna detailidesse, aga piisab ehk sellest, kui ütlen, et nende läbikukkumine tuleb paljastada ja seda ka tehtud on proua Salafranca Sanchez, poolteist minutit. Consejo, senor komissario, senor president del Tribunal de Cuentas se.... Eh, juhataja, volinik, daamid ja härrad, olen töötanud selle eel eelarve kinnitusele andmisega koos teiste institutsioonidega ja tahan neid koostööst eh, eest tänada. komisjonis esitatud muudatusettepanekud, muudatusettepanekud ja need mõned, mis jõudsid ka siia kotta, on minu arvates parandanud olukorda ja teevad seda jätkuvalt mis puudutab Euroopa Liidu erinevaid institutsioone ja ameteid see kinnitusele andmise, kinnituse andmise debatt ei tohiks muutuda lahinguväljaks, kus inimesed hakkavad oma poliitilisi tüliküsimusi lahendama valimiste eel. ma arvan, et äh, see eelarvele kinnituse andmise küsimus on see, et me kontrollime üle raamatupidamise, vaatame, et äh, see äh, täidab kõik õiguslikud nõuded ja standardid ja ma arvan, et see puudutab ka komisjoni peasekretäri ametisse määramist. peasekretär määrati ametisse aast-, veebruaris kaks tuhat kaheksateist, võtsime vastu raporti aprillis selles küsimuses ja nüüd me vaatame eelarvele kinnitust andmist, kinnituse andmist aasta kaks tuhat seitseteist kohta, nii et see ei ole siin see koht, kus seda debatti pidada. ja nagu mõned kolleegid on juba maininud, siis see koda loomulikult peab äh, Äh, raamatupidamise üle vaatama, aga ma arvan, et neil ei ole moraalset usaldusväärset äh, legitiimsust. me peame äh, kõigepealt vaatama, kuidas meil omal siin kojas ametisse määramisega lood on. proua Kinitši, üks minut. aitäh, juhataja volinik, kontrollikoja president, tahan tänada kõiki kolleege suurepärase töö eest, mis on tehtud eh, aasta kaks tuhat seitseteist eelarvele kinnituse andmisega. ja tahtsin öelda paar asja justiits- ja siseasjade eh, ametite kohta, need on eh, need ametid, kes on esileeris, mis puudutab justiits-, siseasju, põhiõiguste kaitset, julgeolekut, Eurojust näiteks juba mängib rolli kõige tõsisema rahvusvahelise kuritegevusega võitlemisega ja sellest on äh, saanud ka oluline osa Euroopa prokuratuurist. juba on läbi viidud haldusreformid. Äh, toetan nende eelarvele kinnituse andmist, sellepärast et nende eelarve on korrektne, see on väga fundamentaalne Euroopa poliitikat silmas pidades aitäh, üks minut, härra Fitto, palun. aitäh, juhataja, tahaksin tõstatada ühe küsimuse, mis on seotud Euroopa Ravimiametiga. pärast väga küsitavat eh, poliitilist otsust, eh, mis viis selleni, et eh, visati münti ja see asukoht kolis Amsterdami Hollandis, siis täna me rendime hoonet Amsterdamis, seal ehitatakse nendele hoonet ja see on selline hoone, mis oleks Milanos olnud kohe, koheselt kasutamiseks valmis, aga nii asjad läksid ja vaatame, mis siin siis saab. põhiseaduskohus Londonis on otsustanud, et aastani kaks tuhat kakskümmend üheksa tuleb teha neljasaja kuuekümne viie miljoniline makse. aga tegemist on niivõrd äh, tõsise küsimusega ja see on väga solvavalt maksumaksjaid silmas pidades, nii et peaksime siin tegutsema. aitäh, lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud volinik, äh, lugupeetud härra volinik. Euroopa fondid Äh, on, arengufond on juba kuusteist aastat vana äh, ja järgmisel aastal lõpeb Cotonou äh, leppe kehtivus. selle tulevik ei ole selge, sellepärast ongi õige, et mõelda Euroopa Arengufondi tulevikule. ma olen arvamusel, et see peaks lõppude lõpuks kaotama oma eristaatuse fondina äh, Ähm, Euroopa eelarve kõrval ka seetõttu, et alati ei ole suudetud ähm, fondi eesmärke saavutada, kulud olid ebaproportsionaalselt kõrged, nagu Kontrollikoda on leidnud ning eriti just viimasel ajal on kasutatud fondi üha rohkem uute rahastamisfondide äh, ja usaldusfondide jaoks või rahastamisvahendite usaldusfondide jaoks. Äh, ning äh, see kasutamine tõesti jätab soovida. ma soovin, et komisjon siis tulevikus need vahendid viiks üle Euroopa eelarvesse, et parlament saaks ka nende kasutamist kontrollida. härra Andrea, poolteist minutit, palun. palun lülitage sisse oma mikrofon. suur tänu, lugupeetud juhataja. tahaksin äh, korratada seda Zellmayeri juhtumit, artikkel üksteist B meie ametnike statuudist sätestab, et sel-, oma ametiülesannete täitmisel ametiühindik ei tohi ametnik käsitleda ühtegi küsimust, mis on temaga ühel või teisel moel kaudselt või otseselt isiklikult seotud. härra Seelmaieri nimetamine Euroopa Komisjoni peasekretäriks oli väga vastuoluline ja siin on väga palju küsimusi selle ametisse nimetamisega. kahekümne neljandal märtsil kaks tuhat kaheksateist kutsus härra Junckeri kabinet kohtu kohtumise, kus osales härra Selmaier. Need vastused aga, mida seal anti, ei vastanud meie küsimustele ja meil oli veel äh, kuuskümmend üks küsimust, teisel aprillil kaks tuhat kaheksateist toimus uus kohtumine ja jällegi kord härra Selmaier kohal. ja see ettepanek esitati meile, me peame oma kontrolliülesannet tõsiselt võtma, härra Juncker peab selgitama meie esimeste konverentsi ees oma tavasid, meil on vaja uurimiskomisjoni, et saada selles küsimuses selgus majja ning teen ettepaneku härra president, et härra Seelmaieri ametiülesanded peatatakse Äh, selleks, et austada meie institutsioonide sisekorra eeskirju. aitäh, kolleegid, ja nüüd siis äh, lõpetame rääkijate viisi ning äh, meil on vaba mikrofoni rääkijate vooru ning meil on vaba mikrofoni voor, ainus kõneleja saab sõna härra Poltšak mina toetan täielikult eelarve täitmisele heakskiidu andmist ning äh, kiidan raportööri, tahaksin rääkida kahest ja poolest miljardist eurost, äh, mis on mõeldud sotsiaalettevõtluseks. selles vallas äh, võiks nii mõndagi küll parandada, aga paranemisi on juba märgatud. mida võiks parandada, see on infotehnoloogia kasutamine, aga Euroopa sotsiaalsete ettevõtete lisaväärtus on leidnud igati kinnitust. samuti tuleks mõelda huvide konflikti problemaatikale, mõningad peaministrid, ehkki tahaksin viidata mitte ainult Tšehhi Vabariigile, aga siiski, mõningad ametid samuti vajavad meie lähemat tähelepanu, mõningad ametid on sekkunud erasfääri tegutsevad läbipaistmatult, see ei ole vastuvõetav ning Euroopa Komisjon peab sellesse küsimusse selgust tooma. suur tänu, meil on hääletamine plaanis kell viis, nii et ma hindaksin kõrgelt, kui teie lõppsõnavõtud oleksid võimalikult lühikesed ja asjakohased. lugupeetud härra Leine, palun lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt tahaksin südamest tänada selle põneva arutelu eest ja paljude ettepanekute eest. võttes arvesse ajapiirangut, tahaksin piirduda ainult kahe aspektiga oma sõnavõtus. kõigepealt, mis puudutab huvide konflikti ja eetikat äh, ma tahaksin kolleeg Makoveile anda teada, et meil on see kavatsus, me praegu tegeleme just selle teemaga vastavas kojas, et siis koostada raport, mis puudutab äh, olukorda Erika küsimustes ja me äh, kavatseme veel enne suvepausi selle esitada, me ka, laseme ka iseennast hinnata äh, Ähm, ähm, mis äh, samuti loodetavasti jõuab oma tulemustele enne suvepausi ja teiseks üks soov, mida on äh, korduvalt väljendatud, et äh, veel rohkemate vigamäärade, veamäärade kohta veel enamates valdkondades siis avaldatakse andmeid. ma selgitaks, miks see võimalik ei ole. mis on veamäär? see on matemaatiline tehe, mille milleks tuleb analüüsida tuhandeid tehinguid, eh, neid siis testitakse ja seejärel viiakse läbi tõenäosuse arvutus ning eh, eelmisel aastal me jõudsime siis tulemusele, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on tõenäoline veamäär kakskümmend neli protsenti, üheksakümne viie protsendilise tõenäosusega eh, ehk siis kõikumine pluss-miinus üks protsenti ühesõnaga, see tähendab, et äh, see on kuskil üks koma neli kuni kolm koma neli protsenti. kui nüüd äh, seda arvutada ka kitsamate valdkondade puhul, kus on palju vähem andmeid, siis äh, selle veamäära täpsus muutub üha väiksemaks, ehk siis kui me haldusvaldkonnas, kui meil on null koma üheksa protsenti või null koma viis protsenti see veamäär, siis on tegemist puhtalt hinnanguga. tõenäoline veamäär võib olla nii kõrgem kui ka äh, madalam. ning selles statistika valdkonnas ei ole lihtsalt enam mõttekas teha veelgi täpsemaid eristusi, sest et töö, mis tuleb selleks kulutada, ei ole mitte sugugi proportsionaalne tulemustega meie teeme praegu oma ressurssidega nii palju kui võimalik, palju enamat või teha võimalik ei ole, nii et ma pean paraku nii vastama neile korduvatele soovidele, et me veelgi rohkem, veelgi täpsemalt, veelgi enamaid valdkondi hindaksime lihtsalt matemaatiliselt, statistiliselt ei ole see enam mõttekas, sest me ei suuda saavutada vajalikku täpsust, aitäh! aitäh, lugupeetud valinik, teil on sõna lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, ma tahaksin võtta sõna kolme poliitiliselt äh, olulise teema kohta või äh, sõnavõtu kohta, mis on siin kõlanud. kõigepealt, mis puudutab konkreetseid küsimusi huvide konfliktide kohta. ja selle kohta, mis puudutab Tšehhi Vabariiki. jaanuari algusest saadik oleme ekspertrühmadega erinevatest peadirektoraadidest, Regio peadirektoraat, Agri peadirektoraat, Tööhõive peadirektoraat ja samuti eksperte koha peal Prahas põhjalikult analüüsinud dokumente. oleme kogunud andmeid, arve, infot menetluste kohta ja praegu me siis hindame kogu seda infot minu kolleegid ja peadirektorid on minu palvel seda nii põhjalikult ja intensiivselt kui vähegi võimalik teinud. ma ei saa seada ajapiirangut, siin on põhjalikkus olulisem kui kiirus, kuid võin teile kinnitada, et me tegeleme sellega väga intensiivselt. ja nagu juba kokku lepitud, siis viieteistkümnendal aprillil me anname eelarve kontrolli komisjonis siin Strasbourgis põhjaliku vahearuande, mis puudutab neid auditeid. anname teada, teada esmastest hindamistulemustest. ja seal saab seda teha ka põhjalikult ning on selleks rohkem aega kui täna. on ka võimalik vastata kõigile küsimustele. teiseks konkursi korraldamine ametikohtadele versus eh, siis eh, üleviimine teisele ametikohale, peadirektorite puhul näiteks. selleks, et langetada otsus ametikoha üle, on olemas eh, mm, vastavad reeglid meie seadusandluses aga tahaksin veel täiendada, mis on need põhjused, miks võidakse isik üle, üle viia teisele ametikohale? kõigepealt iga ametiaja alguses toimub neid äh, ametikohtade vahetusi palju, aga alati, aga ainult komisjoni ameti alguses äh, sest äh, võib osutuda vajalikuks äh, ümber äh, jaotada äh, need kohad või vastutusalad, see võib olla mõistlik. ning peale selle on meie jaoks oluline ka personali liikuvus. et pärast viis, viit kuud aastat inimesed vahetaksid ametikohta, seda on võimalik ainult sellisel viisil teha, et viiakse nad üle millal ta islamiti kohal. ja ma meenutaksin, et kui, kui on, et varem küsiti meil tihti, miks on üks inimene samal ametikohal viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa aastat, miks ei, ei toimu liikumist. aga muidugi on ähm, konkursi korraldamine samuti äh, Äh, levinud ja oluline ametikoha täitmise viis. edasi, küsimuse kohta, et miks peasekretär vastates arvukatele küsimustele parlamendist, miks siis äh, nende, vastates neile küsimustele oli kohal selline inimeste ring, nagu oli? me tahtsime väga põhjalikult vastata sellele küsimusele sellepärast äh,, siis peasekretär kohati viibis kohal neil arutelul, kui vastab neile küsimustele, mitte selleks, et mõjutada vastuseid. üks küsimus puudutas näiteks seda, et millisest ajahetkest oli ta kursis teatud küsimustega Ähm, oli ju ka selge, teatud küsimuste puhul oleks saanud ainult tema neile vastata. meil on küll peasekretär kes eh, siis töötab, on korrus kõrgemal samas, samas majas ja kuidas saab siis eh, olla, et ta ei saa meile ise otse vastata neile küsimustele, sellepärast me kaasasime ta nende küsimuste juures, eh, mis, millele ainult tema olekski saanud vastata, aitäh. Oh, uh suur tänu ja nüüd palun proua Tšamba lõppsõnad teilt suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu selle kasuliku mõttevahetuse eest. mul on hea meel kuulda, et äh, Nõukogu ning Euroopa Parlament on oma murede osas ühel meelel ning kõigil on ka üks äh, soov, et olukord paraneks ning loodaks alused kvalifitseeritud äh, auditi ja kõik osapooled tahavad teha ühiselt tööd selle nimel, et Euroopa rahasid kontrollitakse nagu kord ja kohus, me peame olema otsusekindlad kõikidel tasanditel, kõik peavad oma kohust täitma ning me peame saavutama edu lähiaastatel. see sõnum Euroopa maksumaksjatele ja kodanikele on selge, me oleme me võtame seda teemat tõsiselt, me võtame kulutust tõsisemalt ning me tahame kanda hoolt selle eest, et Euroopa eelarvega saavutatakse oodatud tulemusi. suur tänu teile tähelepanu eest, suur tänu, härra minister ja raportööride lõppsõnavõtud, proua Ajala Sender, kõigepealt kaks minutit, palun, teil on kõneaega. suur tänu, lugupeetud juhataja. aitäh kõigile selle sisuka arutelu eest, nagu ma juba alguses ütlesin, tahtsin juhtida tähelepanu pärast hääletust kahele uuenduslikule asjaolule. ma ei ole täiesti kindel, kas ma sain eelarve kontrolli komisjoni või eelarve kontrolli komisjoni esimehe sõnavõtust aru, kui äh, räägiti IMG eest, proua Kressle, te teate, et see loodi Genfis äh, suursaadikute poolt, kui see oli vajalik pärast Balkani sõda saa- ja tuli saata eksperte taristut kontrollima, sildu üle vaatama ja Genfist siis mõned suursaadikud kutsuti üles tõsist probleemi lahendama, nimelt Balkani sõja tagajärjed. võib-olla siis see IMG mainimine on seotud asjaoluga et ähm, esimees tahab sama rühma juhtima hakata. Te teate väga hästi, kes on Tanja Krumnar ja teie artiklid äh, Spiegelis ning äh, muudatusettepanekud ja ei anna põhjust oodata, et te saate Euroopa kodanikke aidata. mis puudutab huvide konflikte, siis äh, hindan teid kõrgelt äh,, härra Oettingen, te olete tõesti asjatundja aga kui meie personali eeskiri ütleb selgelt artiklis üksteist A, et ameti, ametnikke ei tohi tegeleda küsimusega, millel on ta, millega tal on, milles tal on mängus oma huvid, kas otseselt või kaudselt, siis jah, tegelikult see artikkel on palju pikem, siis äh, on ju selge, mida see tähendab ja kui komisjon ütleb, et härra Selmajärv oli kohal, kõnelejad katkestatakse ja sõna antakse lavalile. Äh, suur tänu, juhataja. suur tänu, juhataja, suur tänu, kallid kolleegid, äh, asjatundliku arutelu eest. eelarve kontrolli komisjon on saanud väga huvitavaid ettepanekuid selle kohta, kuidas paremini Euroopa eelarvet hallata aga väga palju läheb endiselt raisku. vahenditest, vahendeid jääb raisku seetõttu, et Euroopa Parlamendil on kaks asukohta ja ka muid kulusid kasutatakse liiga heldekäeliselt, nii et selle peale tuleks mõelda. üks poliitiline avaldus seoses järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga kuna majandus on langusteel euroalal, aga ka mujal, siis riigid nagu Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, riigid, mis on skp seisukohast olulise kaaluga, peavad sellele mõtlema ja võib-olla me võiksime kõik vaadata, millist rolli täidab stabiilsus ning kasvupakt et Euroopa struktuurifondide raha läheks äh, defitsiidi arvutusest välja. härra kolleeg Schmidt. suur tänu, lugupeetud juhataja, väga lühike lõppsõna minu poolt, ma loodan, et eelarve kontrolli komisjoni rolli võtab järgmine parlamendi koosseis tõsisemalt, kui seda minu meelest seni tehtud on, et võetakse eelarve kontrollikomisjoni ettepanekuid arvesse ja tõesti ka ellu rakendatakse. oluline ei ole siin mitte ainult äh, pol-, poleemitseda, vaid äh, need olulised teemad, mis on tõstatunud parlamendis, neid äh, tuleb ähm, tõepoolest arvesse võtta ja püüda tõsiselt saavutada parimaid tulemusi kõigi jaoks, aitäh! härra Kohn lugupeetud juhataja, väga lühidalt ma tahaksin tänada kolleege, tänada variraportööre suurepärase koostöö eest. tahaksin aga tänada ka teisi institutsioone ja nende töötajaid, kes on meid igati toetanud ja muidugi suur tänu kõigile osapooltele ja kõigile töötajatele sekretäriaatides. aitäh! suur tänu, härra Saarumaa, kaheks minutiks, härra Saarumaa. palun, teil on sõna suur tänu, juhataja, teen tõesti väga lühidalt, sellepärast et kolleegid juba tulevad täiskogu saali sisse ja mina nagu kõik teised tahan olla ka populaarne. lõpetuseks ütleksin ainult seda, et eelarve täitmisele heakskiidu andmine on tõsine asi siin ei ole tähtis see, kas äh, Brexiti eestkõnelejad või teised Euroopa vastased saavad kisendada, kuidas me raiskame maksumaksja raha. ei, see on hoopis vastupidine tähtsus, siin on äh, asi selles, et meie valvame, kuidas meie ühiseid vahendeid kasutatakse, kasutatakse. ja neid rahasid kasutatakse, võin teile öelda, kasutatakse vastutustundlikult ja mõistlikult. ja viimasena saab sõna proua Labatšova kaheks minutiks. suur tänu! ka mina sooviksin veel kord tänada kõiki variraportööre tehtud tee eest ning panuse eest tänasesse arutellu. tuletaksin teile meelde, et sotsiaalettevõtted on oh, väga oluliseks ühenduslüliks era- ning avaliku sektori vahel ning nende panus uuendustegevusse ning teadmisbaasi suurendamisse on samuti suur. VKE-de rolli tuleb suurendada, neid tuleks ühiskonnaga paremini siduda, sellepärast ja teadusringkondadega, sellepärast et teadusuuringud ning uuendustegevus ei saa ainult olla ülikoolide pärusmaa, valitsused, ettevõtted, kõik peavad selles osalema, kasutagem siis ära sotsiaalettevõtteid ning eelarve kontrolli komisjoni pärusmaad arvesse võttes äh, paluksin Euroopa Parlamendil eelarve täitmisele heakskiit anda. suur tänu, kolleegid, ütleb juhataja, täna hääletame kell äh, viis, nii et kahekümne viie sekundi pärast. aitäh!